alustuseks on mul oluline teadaanne. tegemist on äärmiselt olulise teadaandega teile kõigile. nii et paluksin teil eh, minu teadaannet tähelepanelikumalt kuulata. koleżanki i koledzy kallid kolleegid. täna tutvustame me Euroopa Parlamendi ruu-, hoonetesse traadita internetiühendust. tänu sellele wifi'le saate te kasutada internetti nüüd igal pool äh, Äh, kogu institutsiooni hoonetes, te võite kasutada oma tahvelarvuteid, nutitelefone, sülearvuteid, mida iganes. see signaal äh, on nüüd kättesaadav mitte ainult täiskogu ruumides või komisjoni ruumides või teistes sellistes kohtades, see on kättesaadav ka nüüd üldruumides praktilises mõttes tähendab see seda, et kus iganes te olete Euroopa Parlamendi hoonetes Strasbourgis, võite te kasutada Wi-Fit. see on tohutu muutus äh, selles osas, kuidas Euroopa Parlamendis nüüd aega hallatakse. ja nüüd äh, soovin äh, õnnitleda ITK ülddirektoraadi äh, personali ja härra Rainer Villander, kes on minu kõrval, kes seda projekti on väga tähelepanelikult hallanud. Wi-Fi Wi-Fi kättesaavadus on üks paljudest innovaatilistest sammudest, mille me see, mida me oleme see aasta teinud ning äh, meenutaksin teile, et ITEC-i direktoraat ning äh, meie kolleeg asepresident on äh, meile kättesaadavaks teinud Euroopa Parlamendi direktoraadi elektroonilise hääletussüsteemi ja e-komisjoni Udo Palmu Piili ja IPEX-i veebilehekülje. nagu te näete, siis on see aasta sisse viidud palju parandusi, mis äh, kergendavad meie tööd, nii et veel kord tänan ja õnnitlen kõiki meie töötajaid, kõik ja ka peadirektoraati ning kolleeg härra Viilandit. palju õnne! proszę państwa przechodzimy do głosowania.